nüüd teisel detsembril nende küsimustega, aga praegu annaksin sõna nõukogu asepresidentile Nicolas Schmidtile. suur tänu ähm,, ütleb härra Schmidt, nõukogu esindaja üheksakümmend üks poliitilist parteid vaidlustasid valimistulemused Myanmaris. jutt on üle kuue tuhande äh, inimese, kes kandideerisid valimistel. nüüd on antud Aung San Suu Kyi'le, äh, NLD parteile selge mandaat, kes sai enamuse mõlemas parlamendikojas viia läbi demokraatlikud reformid. Euroopa Liit on rahvusvaheliste toetajate eesotsas seisnud ja äh, ma hindan seda väga kõrgelt, et Euroopa Parlament on olulist rolli selles protsessis mänginud. kuueteistkümnendal novembril äh, kutsus Euroopa Liidu äh, või helistas Euroopa välispoliitika kõrge esindaja isiklikult Ansar Sutšile, et teda õnnitleda valimisvõidu puhul Euroopa Liidust äh, käis valimistel ka äh, vaatlejate missioon, äh, keda juhatas Rahvapartei esindaja Aleksander Graf Lambsdorff. suur tänu talle, et ta ette võttis selle töö, ta on teinud oma tööd väga hästi Euroopa Liidu valimisvaatlejana. aga demokraatlikud protsessid ei ole veel lõpule viidud Myanmaris Äh, riigis on etnilisi vähemusi ja nende olukord tekitab jätkuvalt muret. erinevalt eelmistest äh, valimistest ei saanud üks rahvusvähemus siiski hääletada äh, ja moslemi kandidaati samuti ei arvestatud radikaalsed budisti, budistlikud mungad, olid äh, selle kandidaadi vastu. ja Euroopa Liit ütleb, et äh, et Myanmaris on vajalikud konstitutsioonilised reformid selleks, et äh, tõesti valimisvõitu kindlustada tulevikus. Aung San Suu Kyi on uue parlamendi kõige suurema erakonna liider, kuid ta ei saa kandideerida presidendiks. sõjaväeline plokk mm, omab kahtekümmend viit protsenti parlamendikohtadest eh, ja isegi kontrollib kõige olulisemaid ministrite kohti. oluline on nüüd dialoogi pidada selleks, et saavutada eh, lepitusprotsess, viia lõpule lepitusprotsess ja rahvulik üht-, rahvuslik ühtsus saavutada. Need olulised valimised on andnud võimaluse demokraatiat tugevdada ja järgmine tähtis samm on presidendivalimised kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruaris ning märtsi lõpuks tuleb moodustada uus valitsus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. Ansa Suu Kyi peab veel avaldama, millised on uue valitsuse äh, põhiprioriteedid, kindlasti inimõigused ja majandusareng. Myanmar võib loota meie toetusele, sest me jälgime tähelepanelikult ning mureküsimustele pöörame jätkuvalt erilist tähelepanu. ja Rohinga äh, vähemuse küsimus on samuti äh, meie jaoks mureküsimus nagu ka budistlike radikaalsete munkade tegevus, mis ei ole rahvusvaheliste inimõiguste kohustustega kooskõlas. Euroopa Liidu Myanmari suhted on kahe tuhande üheteistkümnendast aastast oluliselt edasi arenenud, sanktsioonid, relvaembargo peatati kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning tühistati kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Everything but arms kaubandussoodustused eh, võeti kasutusele kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja meil on olemas eh, Myanmari eh, rakkerühm, kus osaleb ka Euroopa Parlament. teeme koostööd inimõiguste kaitsmiseks Euroopa Liidu eriesindaja on äh, kahel inimõiguste äh, dialoogil osalenud äh, ning me tahaksime, et IOM-i soovitusi, mis siis esitatakse avalikkusele järgmisel aastal, ka arvestataks. Euroopa Liit toetas viieteistkümnendal äh, oktoobril ka äh, äh, relvarahu kokkulepet ning toetame rahuprotsessi ja lõppude lõpuks peavad Euroopa Liit ja Myanmar läbirääkimisi ka investe-, investeeringute kaitselepingu küsimustes ning tööõiguse küsimustes. Euroopa Liit on koostanud strateegia toetamaks demokraatlikke üleminekuprotsesse eh, vastavalt kahekümne teisel juulil kaks tuhat kolmteist vastu võetud nõukogu järeldustele ning ülem, ülemnõu, ülemkogu öö, eh, otsustele. Myanmari osalemine rahvusvahelises öö, eh, kogukonnas on jätkuvalt tähtis, me peame koostööd tegema, vastavalt mitmeaastasele programmile, mis võeti vastu aastal kaks tuhat neliteist. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend eh, eraldatakse haridusele, maaarengule, eh, rahuprotsessile miljoneid eurosid, kümneid miljoneid eurosid. Eh, me tahame humanitaarabi anda ka haavatavatele elanikkonnakihtidele, eriti kodakondsuseta isikutele ning sisepõgenikele kui Myanmar astub äh, nüüd tuleviku suunas, tahan toonitada, et Euroopa Liit on võtnud endale kohust-, äh, kohustuseks jätkuvalt toetada demokraatlikke reformiprotsesse Myanmaris ja loodetavasti päädib see protsess eduga. tänan. suur tänu, härra minister ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad. kõigepealt Rahvapartei nimel kolleeg Adaktusson. aitäh, härra president. üheskoos äh, kuue parlamendisaadikuga olin ka mina valimisvaatlejate äh, missioonidelegatsiooni liige Myanmaris ning muljed olid positiivsed ja see puudutab nii valimiste läbiviimist, ähm, hääletust kui ka häälte lugemist, nii et seal mingisuguseid ebakorrapärasusi ei olnud ja äh, valimisosalus oli umbes kaheksakümmend protsenti. ja öö, ähm, opositsioon sai kaheksakümmend protsenti häälest, häältest, selle juhiks on Song San Suu Kyi. seda öelnuna on oluline, et valimised Myanmaris vaadelda kogu äh, poliitilise kontekstis, sellepärast et vaatamata arengutele ei saa seda ähm, ähm, riiki endiselt demokraatlikuks riigiks pidada, sellepärast äh, põhiseadus on endiselt problemaatilisi osi, näiteks et äh, sõjaline hunta omab parlamendis ühte kolmandikku, samuti Aung San Suu Kyi tegevust takistavad ka teised põhiseaduse äh, punktid ja seetõttu ta ei saa ka kõige olulisemat ähm, ametit valitsus. inimõigused on endiselt probleemiks sisepõgenike hulk suureneb, samuti rahvusvähemusi diskrimineeritakse. ja eelkõige just äh, moslemitest rahvavähemused on äh, silmitsi laialdaste äh, diskrimineerimismeetmetega. lepitus on oluline selleks, et ähm, Myanmar jätkaks stabiliseerimise teed ja et me saaksime ka Euroopa Liidu poolt oma tuge eh, jätkata, aitäh. ja nüüd kolleeg Komes, palun. aitäh. ka mina olin valimisvaatlejate eh, missioonis eh, ja ma sooviksin tänada kolleege ka äh, koostöö eest, ma nägin, et äh, tõesti valimised olid vabad ja peale ähm, aastakümneid äh, militaarset režiimi, relvakonflikte, äärmuslikku olukorda, mis ei vastanud rahvusvahelistele jõud-, nõudmistele, oli olukord vägagi positiivne, nii et aga samas kolmandik parlamendikohtadest on endiselt ette nähtud äh, militaarrežiimile ja ka valijate äh, registri, registrit manipuleeriti nii enne kui peale äh, valimisi ning miljonid valijad, eelkõige just need, kes kuuluvad rahvusvähemustusele, neid ei registreeritudki. aga edusamme on saavutatud nimelt ähm, Ähm, militaarrežiimi partei äh, pidi tunnistama oma lüüasaamist äh, ja Aung San Suu Kyi äh, NLD partei võitu tunnistati ja ta ütles, et ta soovib rõhutada, kui oluline on rahu saavutamine ja demokraatliku riigi taastamine ja see loomulikult ei ole kerge ülesanne, kui militaarhunta on endiselt valitsuses ja siin tuleb arvestada ka etniliste ähm, konfliktidega, samuti äh, rohingade olukord, äh, keda ei lastudki valimistele. samuti äärmusliku äh, budism, rassismi levik on sama, olukorda veelgi keerulisemaks ähm, muutnud. tuleb ka vältida diskrimineerimist rahvusvähemuste vastu ning tuleb tegeleda sisepõgenikega ja inimõiguste rikkumistega. oluline on, et Euroopa Liit eh, toetaks seda demokratiseerimisprotsessi ja ka kodanikuühiskonda toetataks. ja ka eh, poliitilist parteid NLD-d tuleb toetada, sellepärast et ka meie soovime, et seal põhiseaduslik kord eh, kehtiks. aitäh! nüüd ECR-i nimel härra Tänak, palun! härra president, NLD võit äh, Myanmari valimistel on tõesti ajalooliseks äh, meelikiviks ja ka see, et äh, see, et sõjaline hunta tunnistas seda võitu, on ka äärmiselt oluline ning arengud järgnevatel kuudel aastatel on keerulised ja, ja seetõttu Euroopa Liit peab omalt poolt tuge andma nii palju kui võimalik ja kus vajalik ja äh, samas tuleb arvestada sellega, et äh, militaarhunta endiselt säilitab kolmandiku parlamendikohtadest ja samuti äh, see, et Aung San Suu Kyi ei saa presidendi kohta, on endiselt veel puudujäägiks sellel arenguteel. samuti tuleb tegeleda ka rahvusvähemuse hingaga, keda on umbes miljon nemad ei saanud valimistel osaleda viimastel valimistel ja sellepärast nad ei suutnud eh, tõestada oma kodakondsust. Aung San Suu Kyi on küll tegelenud selle küsimusega, kuid paistab, et NLD jaoks ei ole prioriteetne rohingade rahvusvähemusega eh, tegelemine. eesmärkideni on veel pikk eh, maa aga sellegipoolest äh, on näha, et Myanmar on käinud äh, maa pika maa selleks, et pluralistlik demokraatia taastataks. ja oluline on see, et Myanmari demokratiseerimisprotsess kindlasti leiaks toetamist ka ASEAN-i raames. aitäh, nüüd äh, Alde nimel saab sõna härra Lamstorf. aitäh, härra president, aitäh ka äh, e-, eesistuja äh, ministrile, suur tänu ka kiidusõnade eest. ma annan kiidusõnad edasi ka äh, teistele delegatsiooni liikmetele, nii et minu mandaat veel kestab ja tõsi on see, et tegu oli ajalooliste valimistega, et kõik, kellel on natukenegi poliitilist tunnetust, nägid ka ja tundsid, millised lootused on seotud nende valimistega ja tore, et Euroopa Liit saab oma konsultatiivset toetust osutada juba ainuüksi selle vaatlusmissioonile. rõõmustavat olid kaks asja, nimelt et praktiliselt mitte mingit valimistega seotud vägivalda ei, äh, ei olnud, varem oli selliseid probleeme küll ning teiseks paljude probleemidega, millega võis arvestada enne valimisi, siis neid ikkagi ei tekkinud valimispäeval, kõige äh, suurem ähm, kartus oli seotud äh, just valimiste, valijate registreerimisega, kuid õnneks need, see probleem ei olnud sugugi suur ja Charles Stenok juba äh, viitas äh, kummalisele äh, põhiseaduslikule olukorrale ja see olukord viib riigi väga tundlikusse üleminekufaasi ja mina sooviksin, et Euroopa Liit kõikide oma asutustega jääb kaasatuks ja tihti kritiseeritakse seda, kuidas ähm, ähm, Euroopa erinevad institutsioonid äh, koostööd teed, ähm, Euroopa Parlament, äh, äh, proua Sargentini, kes ka raportöörina jätkab selle arengute jälgimist, tegid väga suurepärast koostööd, nii et kõik Euroopa institutsioonid tegid omavahel suurepärast koostööd ja see on tõesti suurepärane sõnum Ähm, mida me saame edastada. nii et Euroopa institutsioonide äh, hea koostöö jätab loota, et euro-, et see riik on ähm, heal arenguteel ja et Euroopa Liit ka seda omalt poolt toetab. aitäh ja nüüd roheliste nimel kolleeg Sargentini, palun, aitäh. aitäh, härra president. valimiste ette valmistamisega seotud äh, kriitikat juba siin väljendati, kõik äh, valida, valimistel osaleda ei saanud ja mina nõustun ka äh, härra Tänaki kriitikapunktidega, nii et on, ähm, San Suu Kyi peab ka rahvusvähemuste esindajatega rohkem arvestama, aga samas valimispäeval kulges kõik suurepäraselt ja eelkõige ma sooviksin õnnitleda noori kes äh, valimislokaalides ähm, äh, töötasid justkui nad oleksid seda juba igapäevaselt teinud ning oluline on ka see, et valitsev ähm, militaarhunta valimistulemusi tunnistas, see on äärmiselt oluline äh, demokraatliku valitsuse loomiseks, aga kas see ka ähm, kas see ka demokraatlik tee ka jätkub, arvestades sellega, et militaarhunta on kakskümmend viis aastat võimul olnud, see on veel küsitav ja seetõttu on tegu protsessiga, kuhu peaks olema kaasatud ka Euroopa Parlament ja me peaksime eh, Myanmari kandma nende riikide hulka, kus me parlamentaarset demokraatiat toetame ja me, tegu on tõesti Heraklase ülesandega ja lühidalt sooviksin veel öelda järgmist. Need eh, parlamendisaadikuid ei liigitata mitte fraktsioonide alusel, vaid ähm, vastavalt ähm, tähestikulisele järjekorrale, nii et see päris ei vasta veel meie äh, süsteemile ja ootustele. järgmine kõneleja, aitäh. minagi osalesin äh, valimisvaatlusel. proua Komers avaldas meile ka omapoolset tuge demokraatia võitis äh, mäe suuruselt äh, Aung San Suu Kyi juhtimisel. kuid ähm, kolmandik äh, parlamendi ähm, kohtadest ja kolm ministri kohta on endiselt veel ähm, hunta käes. tegu on võtmekohtadega valitsuses ilmnesid ka vägagi suured äh, puudujäägid, kuid sellegipoolest valimised möödusid väga rahumeelselt äh, ning äh, ka rahvas teadis, kui ajal, kui suure ajaloolise tähtsusega need valimised on, kuid ettevaatust olukord, olukord arenes küll õiges suunas, aga see võib igal hetkel jällegi muuta, muutuda sellepärast, et me oleme praegu alles üleminekufaasis ja me peame veel ähm, ära ootama valimistulemuste ametliku äh, kinnituse ja demokratiseerimise protsess saab olema väga äh, pikk, olul-, vajalikud on ka põhiseaduse muudatused ning äh, need muudatused on seotud ka Aung San Suu Kyi rolliga ja, ja ja just tema ja tema partei on ähm, vaatamata kõikidele raskustele ähm, põhiseaduse ja ähm, põhiseadusliku korra valits-, kehtestamisest võidelnud. Myanmari tuleb toetada, et äh, ka äh, lahendada rahvusvähemustega seotud konflikte. seal on äh, tuhandeid inimesi, kes on kodakondsuseta ja kes, kellele ei tagata inimväärikat elu, kes peavad, kes on mutta tambitud, nii et meie ootame palju Myanmarilt ja meie ja Myanmar ootab palju meilt. kolleeg Körling. Aung San Suu Kyi võit valimistel on äärmiselt oluline ja seitsekümmend seitse protsenti kohtadest on äh, läinud äh, tema parteile ja loomulikult väga suured väljakutsed on veel ees, nimelt mis puudutab äh, rahvusvähemuste probleemi, sellega tuleb kiiresti tegeleda ja vaatamata sellele, et valitsev hunta on lubanud tunnistada valimistulemusi, peame me ikkagi ära ootama veel tulevased arengud. Euroopa Liidul on võimalus ja võimekus ähm, positiivset äh, arengut edendada ja me peame äh, oma toetust äh, tagama mitte ainult Myanmari demokraatliku protsessi edendamiseks, vaid ka seani tugevdamiseks. ASEANi delegatsiooni liikmena mul oli ka ähm, privileeg mõned aastad tagasi külastada Aung San Suu Kyi, külastada ta ja see jääb üheks kõrghetkeks minu poliitilises karjääris ja seetõttu ma sooviksin veel kord õnnitleda teda valimis, ajaloolise valimisvõidu puhul. ja kolleeg Postinaru, palun. suur tänu. ma tahaksin kõigepealt avaldada kaastunnet neile töötajatele, kes esmaspäeval kaevandusõnnetuses hukkusid praegused valimised on Myanmari jaoks ajalooline murdepunkt demokraatlikus üleminekus. loomulikult oleme me rõõmsad selle üle, et valimised toimusid ladusalt, aga kindlasti väärib äramärkimist ka see, et inimesed toetasid äh, demokraatlikke püüdlusi esialgsed ametlikud tulemused näitavad seda, et inimesed toetasid äh, seda, et demokraatia eest võideldaks rahumeelselt. toetati Nobeli rahupreemia ja Saharovi auhinna laureaati Sansugid. tegemist on lähtepunktiga, kuid siiski väga hea lähtepunktiga. see üleminek demokraatiale tuleb igal juhul pikk kakskümmend viis protsenti ametikohtadest lähevad ju ikkagi eh, hundale ja mõned eh, võtmetähtsusega ministrikohad samuti. praegu on väga oluline see, et kõik valimistulemusi austaksid ning et toimuks eh, siseriiklik leppimine. ma loodan, et sõjaväelased samuti seda tulemust austavad ning et alguse saavad äh, tõelised reformid. suur tänu! lugupeetud äh, kolleeg Žill, üks minut. suur tänu, tegemist on tõesti väga olulise verstapostiga meie Mari jaoks ning äh, ma tean, et äh, ma tean seda küsimust juba alates sellest, kui äh, Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni ette valmistati. NLD võitis rohkem kui kaks kolmandikku kohtadest, kuid äh, probleemid ei ole siiski lahenenud. enamiku tähtsamaid probleeme on kolleegid juba välja toonud. ehk siis äh, ehk siis õigusloome rassi ja religiooni ajal, religiooni alal, mis kindlasti ei vasta riikliku leppimisprotsessi eesmärkidele. peale selle saime me just teada, et sadakond inimest hukkus äh, kaevanduses äh, sissevärisemise tõttu. ma arvan, et kaevanduse töötingimusi tuleks parandada ning tuleks äh, tuleks lahendada konfliktid. Ida-Kongo näitel oleme me õppinud, et ähm, konflikti ei saa lahendada, kuni sõjavägi kontrollib ettevõtlust. Myanmaris on selles suhtes jõutud edasi, et äh, on olemas läbipaistvusalgatus äh, äh, ettevõtluse jaoks, aga sellest jääb väheks. Euroopa Liit peab Myanmari uut juhtkonda, uut valitsust toetama ning aitama alal hoida dünaamikat ka ASEANis me oleme näinud äh, näiteks äh, Tai ja Malaisia puhul, et inimõigusi ei austata piisavalt ning seetõttu ma toetan väga neid läbirääkimisi, mis nüüd on uuesti alanud ja ma palun Euroopa Komisjonil või kõrgetasemelisel esindajal meile selgitada, mida saaks teha edasi selleks, et toimuksid tõelised äh, muudatused ja et tagataks, et kaubandussuhted ja investeeringud ei oleks olulisemad kui inimõigused, aitäh! suur tänu teile, proua Žill! me oleme jõudnud vaba mikrofoni vooruni ja kõigepealt saab sõna härra Kuukan. suur tänu, lugupeetud president, ka mina tahaksin kõigepealt äh, kiita Myanmari nende valimiste eest ja öelda, et neil on ajalooline tähtsus. Myanmari kodanikud demonstreerisid oma tahet, see tahe vormistus valimisvõiduks Demokraatliku partei jaoks. kuid siiski on vaja endalt küsida ka oluline küsimus, mis edasi saab? see protsess tõi Myanmari lähemale demokraatiale, kuid kahjuks on ikka veel väga palju teha. ma tahaksin uskuda et Myanmaris algavad nüüd reformid, aga riiklik leppimine ja kõigi sidusrühmade haaramine on samuti tähtsaks eesmärgiks. proua Sanchukile on see la-, on see tähtis ja suur väljakutse. meie siin Euroopas oleme üleminekuprotsessidega harjunud ja peaksime seetõttu aitama oma Myanmari partnereid nende edasisel teel. ma tahaksin kõrgel esindajal paluda Myanmari olukorda ka edaspidi jälgida ja olla valmis pakkuma sellele riigile abi. suur tänu. suur tänu. suur tänu. nüüd äh, kolleeg Marjas. suur tänu Myanmaris toimusid kaheksandal novembril valimised, millega tehti lõpp Hunda valitsemisele, sõjaväelisele valitsusele, mis oli kestnud kakskümmend viis minu-, kakskümmend viis aastat. ning ähm, me õnnitleme Sansungiid, Sansugiid ähm, sellepärast, et tegemist on Nobeli rahupreemia laureaadiga ja isikuga, kes võiks Myanmari saatust tõesti muuta, kuid siiski on probleeme, sest armee sai ju samuti kakskümmend viis protsenti kohtadest nüüd äh, tuleb mõelda, mida edasi teha, kuidas võidelda rassismiga, kuidas austada inimõigusi, kuidas saab Euroopa Liit Myanmari valitsust aidata valitsus omalt poolt peab tagama etniliste vähemuste ja usuvähemuste õiguste austamise. mõtlen näiteks sellele, et budistide õigusi ei austata, aitäh. aitäh. lugupeetud president, suur tänu Myanmari valimised on tõepoolest ajalooliseks verstapostiks, mis aitab sellel riigil lõpuks üle minna demokraatlikule süsteemile. ma tänan, ähm, ma kiidan Myanmari selle eest ja olen ühel meelel kolleegidega, kes peavad seda ajajärku väga oluliseks, kuid siiski on siin ka mitmeid äh, olulisi väljakutseid meil tuleb näiteks ähm, sõjaväe mõju vähendada, kuid sõjavägi võitis ju samuti kakskümmend viis protsenti kohtadest. peale selle on äh, Myanmaril väga väikesed kulutused tervishoiule ja väga vähe kulutatakse SKP-st ka haridusele. meil äh, tuleks mõelda sellele, kuidas Myanmar saaks haridust ja tervishoidu rohkem toetada, kuidas vabaneda korruptsioonist, diskrimineerimisest etnilisest diskrimineerimisest. ja me loodame, et Myanmarist ei saa vanglat nende muutuste tuules. Euroopa peab seda tagama, aitäh. aitäh ja nüüd kolleeg Boltšak. lugupeetud äh, president, lugupeetud kolleegid ma pean ütlema, et täna hommikul, kui meid informeeriti valimistulemustest, siis saime, saime me rõõmustada selle üle, mis Myanmaris nüüd on toimumas. ma mõistan samas, et mõned kolleegid on kriitiliselt meelestatud, sest mitte kõik ei saanud osaleda, aga me ikkagi toetame Myanmari protsessi ja leiame, et võitjat äh, Aung San Suu Kyi tuleks samuti toetada. tema ees on äh, suur vastutus, ta peab Myanmaril aitama areneda ja meie peame paluma, et kõrgetasemeline esindaja jälgiks seda, mis Myanmaris toimub. me näeme ju, et Myanmari rahvas on julge, et nad tunnevad ennast õnnelikult. meie peame neid toetama, sest nende tulevik on seotud meie omaga suur tänu. sellega on see debatt ka lõppenud. ja teatan teile, et Hispaania võimud on Euroopa Parlamendile teatanud, et äh, härra Javier Benito Siluaga